vastavalt päevakorrale toimub meil komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine. ja kõigepealt saab komisjoni nimel sõna Günter Oettinger, palun. hea president, daamid ja härrad abgeordnete. president, daamid ja härrad, lugupeetud